seda vaktsineerimiskampaania, sellepärast et muidu on kogu meie kiire töö olnud asjatu. suur aitäh! aitäh, aitäh kõigile, sellega on see arutelu lõppenud ja hääletus on täna kell kaksteist. ning järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus äh, komisjonile Maroko tomatite impordi kohta. palun, härra Marconi. Erminia. Erminia. Yes, it's okay suur tänu, president. küsimus, mille petitsioonikomisjoni nimel esitasime, peegeldab seda, kui rahulolematu on meie komisjon Euroopa Komisjoni vastusega Äh, probleemile, mille tõstatas Hispaania puu- ja köögivilja ning lillekasvatajate eksportijate föderatsioon. komisjon äh, pööras oma tähelepanu liikmesriikide vastutusele hindade määramisel, vaatamata aga petitsioonis tõstatatud tegelikku küsimust, mis puudutab äh, tomatite import importi ja teiste köögiviljade importi puudutavaid probleeme Marokos. see kuritarvitus leidis juba paar aastat tagasi ähm, märkimist ka Olafi poolt, mis äh, tõi välja ebakorrektse mahaarvamismeetodi kasutamise määruse kolm kaks kaks kolm murd üheksakümmend neli raames. tulemus on see, et Euroopa Liit saab vähem tulusid, konkurents on moonutatud, turureegleid rikutakse ja tegelikult toimub Euroopa tootjate ja eksportijate järk-järguline vaesestamine, eriti Hispaanias, Kreekas, Portugalis, Prantsusmaal ja Itaalias. nüüd peab komisjon läbirääkimisi uue kahepoolse lepingu osas Marokoga ja taaskord tundub, et selles lepingus ei võeta arvesse neid ähm, ho hoiatuslikke fakte ja lihtsalt jätkatakse importi Marokost äh, Euroopa Liitu viisil, mis ei järgi Euroopa Liidu reegleid ma arvan, et tegemist on teemaga, mida peame põhjalikult käsitlema. me peame tunnistama, et see puudutab ka meie äh, hella kohta praegusel hetkel rändevoogusid, sellepärast et suur hulk inimesi riikidest, sealhulgas Marokost äh,, Põhja-Aafrika rannikul äh, tuleb Euroopasse meie riikide jaoks on see sageli probleemiks ja hiljutised sündmused näitavad, et sellel on olnud väga raske mõju põllumajandussektorile. meil on raske neid inimesi lõimida ja Euroopa Liiduna on meil väga raske neile pakkuda teatavat elustandardit, kindlasti mitte Itaalias ja me näeme, et meie riikide äh, põllumajandussektor, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Hispaania on kõik raskustes ja ma tahaksin kuulda komisjonilt, mida nad kavatsevad ette võtta. suur tänu, volinik, teil on sõna. suur tänu, härra president, kui lubate, püüan äh, vastata pesti-, petitsioonis ähm, esitatud mitmetele küsimustele, tänan proua Matsoonit küsimuse tõstatamise eest, et me saame selgitada oma seisukohta. kõigepealt tahaksin kinnitada, et komisjon jälgib äh, Marokost imporditavate äh, tomatite hulka, kasutades äh, kontrollisüsteemi, kus on Äh, to-, ühelt poolt tolliandmed ja teiselt poolt Maroko deklaratsioonid koguste kohta. praegusel hetkel ei ole komisjonil mingisuguseid tõendeid süsteemsete pettuste või rikkumiste kohta, meil on info ühe juhtumi kohta, millest ma räägin natuke hiljem. see puudutab aastat kaks tuhat seitse, kui Olav tõesti rõhusta, rõhutas, et äh, süsteem võib lubada oportunistlikku käitumist, aga mitte ilmtingimata rikkumisi. asi puudutab piiril kehtiva hinna rakendamist ja see on liikmesriigi tolliasutuse eksklusiivne pädevus. teine aspekt, mis on selle küsimuse juures väga oluline, on rahvusvaheline kontekst Äh, seda domineerib Doha voor, mis ei ole veel lõppenud. igasugune muutus äh, piiril kehtiva hinna äh, menetluse muutmise mm, osas võiks omada tagajärgi. uus kahepoolne leping Marokoga kaitseb Euroopa tootjaid, seades sisse tariifipiirid kuisel põhjal ja samuti piirab koguseid ja meie eesmärgiks on suurem läbipaistvus köögiviljasektoril. kogu selline suurenemine mm, tomatite osas on viiskümmend kaks tuhat tonni ja äh, see on juhtunud nelja aasta jooksul, see tähendab seda, et äh, Äh, on säilinud traditsioonilised turuosad Euroopa turul äh, ja komisjon usub, et praegune piiril kehtiva hinna määramise süsteem äh, järgib kehtivaid rahvusvahelisi norme. komisjon tagab, et regulatsiooni rakendatakse korralikult ja seetõttu läht-, selles lähtume ka Olafi uurimisest, mille proua Matsooni öö, viitas. kui tekivad probleeme, siis on need seotud ebaõige rakendamisega aga on riiklike tolliametite ülesanne jälgida uurimiste tulemusi ja samuti avalikustada sellega, uurimistega puudutavaid andmeid, see on tolliasutuste ainupädevuses mis puudutab järelevalve korraldust, äh, see oli üks nendest teemadest, ähm, mida proua Matsooni tõstatas, siin pean ma ütlema, et komisjon, nagu öeldud, jälgib äh, ristkontrollide kaudu äh, Maroko importe äh,, me kontrollime nädalasel ähm, põhjal Maroko antud deklaratsioone koguste kohta, võrdleme neid liikmesriikide äh, tolliandmetega ja ka Eurostati andmetega, nii et ma arvan, et meil on väga hea ja täpne info ja kui oleks tegemist äh, süsteemsete pettustega või süsteemsete probleemidega, siis me oleksime seda märganud, suur tänu. aitäh, härra volinik, nüüd äh, härra, proua Herans Garcia, palun. suur tänu, president kõigepealt tahaksin tänada petitsioonikomisjoni tehtud töö eest, äh, mis puudutab petitsiooni, mille äh, esitas äh, Hispaania köögiviljatoodete assotsiatsioon ja Olafi otsust aastast kaks tuhat seitse küsimus oli väga selge ja on ka selge, et komisjon oleks pidanud juba varem tegutsema ja tegelema piiril kehtivate hindade määratlemisega vähemalt tomatite puhul. komisjon ei ole teinud midagi selleks, et vältida pettusi piiril kehtiva hinna osas, aga samas peetakse läbirääkimisi Marokoga uute, uue lepingu osas, milles ei parandata eelmise lepingu probleeme komisjon peab võtma vastutuse äh, pettuste eest ja nende äh, parandamise eest, me ei tohi sõlmida uut lepingut, enne kui olemasolevad probleemid on lahendatud me ei taha vältida või takistada rahvusvaheliste lepingute allkirjastamist, aga me tahame tagada, et sellega ei kahjustataks Euroopa tootjate äh, huve ja seda, et kokkulepitud reeglitest peetaks kinni Hispaania köögiviljatootjad paluvad vaid tagatisi selle kohta, et kokkulepitud meetmeid ka ellu viidaks ja see on võimalik ainult äh, juhul, kui toimub äh, piiril kehtiva hinna määramise süsteemi reform kui meil uut süsteemi ei ole, me ei saa ka sõlmida uut lepingut Marokoga, meie ei saa ratifitseerida seda lepingut, mille komisjon on juba ära sõnastanud ja kui liikmesriikide kohustus on tõesti teha neid kontrolle, siis liikmesriigid peavad selleks ka ressursse eraldama, aga me oleme pikka aega kutsunud üles looma äh, Euroopa tollisüsteem, äh, mis sarnaneks USA omale, aitäh proua Keringer-Teedenberg, palun. suur tänu, härra president. vastavalt eh, Hispaania tomatitootjate liikmete arvamusele, kes selle petitsiooniga parlamendile esitasid, on äh,, lähtub Maroko tomatitest oht, sellepärast et see mõjutab Euroopa Liidu toiduainete hinda. nüüd on meil kokkulepe Euroopa Liidu ja Maroko vahel ja seal kokkuleppes pandi hinnad paika Eurostati kohaselt eelmisel aastal Maroko eksportis üle seitsmekümne miljoni tonni tomati, seda on kaks korda nii palju kui see kvoot, mis on Euroopa Liidu Maroko kokkuleppes paika pandud. see tõi endaga kaasa kaotusi Euroopa Liidu põllumajandustootjatele ja rääkimata siin maksmata jäänud tollimaksudest. seepärast on väga õigesti öeldud, et sellega oli probleeme eriti kuna hinnad olid madalamad kui need, mis lepingus paika pandud ja meil jäi saamata väga palju tollimaksu. tahaksin liituda kõikide teiste komis-, petitsioonikomisjoni liikmetega, kes ütlesid, et me tõesti peame selles küsimuses pöörduma komisjoni poole. suur tänu, järgmisena kolleeg Tremosa Ibaltsels. Muchas gracias, senor president. Dear colleagues, last october kallid kolleegid, möödunud oktoobris esitasin Euroopa Komisjonile kirjaliku küsimuse mm, rikkumiste kohta tomatite impordi osas Marokost. kahe tuhande kaheksandal aastal umbes sada tuhat tonni oli vahe teega taksude ja Euroopa Komisjoni näitajate vahel meile öeldi, et nad on märganud probleemi ja, ja sellega tegeletakse, aga ei ole selge, kas Euroopa Komisjon äh, on siis saavutanud seda, mida väärivad Euroopa kodanikud ja tootjad. Euroopas me ei importi tomateid mitte ainult äh, Marokost, vaid ka teistelt kolmandatelt riikidelt. Äh, me peame tagama selle, et läbirääkimised on õiglased kõigile ja ei oleks peetud selliselt, et kallist hinda peavad maksma Euroopa tootjad me peame eh, kontrollima tõesti seda, mida imporditakse sisse Euroopa Liitu väljaspoolt Euroopa Liidu riiki, riike, eriti läbi lõunapoolsete sadamate. ilma korraliku kontrolliga, kontrollita piiridel eh, seame me ohtu eh, tootmise, põllumajandustootmise Euroopa Liidus. Euroopa Liidu Maroko lepingu alusel kui midagi, mingeid uusi samme ei, ei astuta, on väga raske Eh, tagada eh, selle, et eh, reeglid kehtiksid ühtemoodi kõigile, me peame tagama selle, et reeglid oleksid ühised nii meie põllumajandustootjatele kui ka kolmandate riikide põllumajandustootjatele. vastasel korral me kaotame oma põllumajandussektori konkurentsivõime ning ka võimaluse pakkuda tööd oma tööjõule kui puuduvad andmed, siis vabakaubandus tegelikult ei ole vabakaubandus ja õiglane äh, kaubavahetus ei ole õiglane kaubavahetus. me peame Euroopa Liidu äh, Maroko kaubavahetuslepingu ellu rakendama, äh, pidades kinni kokkulepitud tingimustest, kui see nii ei lähe, siis me kaotame põllumajandustootmise meil siin Euroopa Liidus. aitäh, Kristiina kas te soovite sõna vaba mikrofoni voorus? on nii? siis on kõik korras. aitäh. nüüd saab sõna härra Ferreira. Obrigado, senhor presidente. A quando da discussão dos acordos comerciais sobre produtos agrícolas ehm, arutades ehm, põllumajandustoodete ehm, kaubanduskokkulepet Marokoga või Vahemereäärsete riikidega, Egiptuse, Iisraeliga, oleme meie oma hoiatuse andnud. me oleme öelnud, et see seab Euroopa põllumajandustootjate hinnad suure sur-, surve alla, seda ka Portugalis ja tekitab raskusi meil toodete turustamisega. on lepitud kokku, et puu- ja köögivilja kaubandus Ehm, lepingud sõlmitakse selliselt, et vältida eh, survet, eh, hinnasurvet meie eh, supermarketites, kaubavahenduse liberaliseerimine põllumajandustoodete osas ehm, toob kaasa selle, et intensiivne põllumajandus laieneb, vaid nii-öelda suured põllumajandustootjad jäävad Mm, ellu ja kaotavad väikesed tootjad, kohalikud tootjad, sellel on väga negatiivne mõju nii keskkonnale kui meie põllumajandustoodete kvaliteedile. kahjuks komisjon ei võtnud meie hoiatusi kuulda, nad ei kaitsnud Euroopa põllumajandustootjate huve ega taganud õiglast kaubavahetust, eriti väiksemate põllumajandustootjate jaoks Ehm, ja nüüd eh, tundub, et Euroopa Komisjon on ignoreerinud ka Olafi raportit, eh, kes pööras tähelepanu eeskirjade rikkumisele kaubavahetuses eh, Marokoga, Maroko tomatite impordi puhul. Ehm, uus, uues põllumajanduse peatükis otsustati veelgi suurendada tomati importi Euroopa Liitu millal on teil kavas lõpetada selline eh, liberaalne fundamentalism, kus kõik eh, antakse ja mängitakse suurte rahvusvaheliste firmade kätte ja kuidas te kavatsete kompenseerida need kaotused meie põllumajandustootjatele? aitäh, härra Mato eh, Androver. suur tänu, härra president Kanaari saared, Valencia, Murcia, kõik need on äh, piirkonnad, kus toodetakse ja need piirkonnad nõuavad, et komisjon midagi ette võtaks. me teame, et meil on pettuse juhtumeid. Marokol on väga hea kokkulepe Euroopa Liiduga, aga ei pea sellest kokkuleppest kinni ja see kehtib nii kahe tuhande kümnenda kui ka kahe tuhande seitsmenda aasta kohta. Hispaania tomatikasvatajad peavad ähm, konkureerima Maroko tomatikasvatajatega, samal ajal aga Hispaania tomatikasvatajate kulud on palju kõrgemad erinevate kvaliteedistandardite ja ka tööjõu kulu pärast, kulu pärast meie ettevõtjad peavad tegema suuri jõupingutusi selleks, et toota kõrgekvaliteedilisi tooteid ja seepärast ei ole vastuvõetav see, et komisjon vaatab sellest küsimusest mööda ja ei tegele hinnakujundusreeglitega. praegusel hetkel komisjon suisa soodustab pettust ja Olav on ju ka selle välja toonud. Maroko ei pea pinniga ähm, tomati impordi kvootidest ja ei piisa sellest, et komisjon ütleb, et liikmesriigid peavad hoolitsema järelevalve eest. ei, ei, komisjon peab midagi ette võtma, ei ole vastuvõetav see, et impordi määrasid rikutakse ja komisjon istub käed rüpes komisjon soovib nüüd, et me ratifitseeriksime uue kokkuleppe Marokoga. ärge nüüd arvake, et meie sellele lihtsalt alla kirjutame, meie kava ei tee seda enne, kui konkurentsimoonutused on kõrvaldatud, reeglitest tuleb kinni pidada ja komisjoni kohustuseks on äh, Hispaania talunike huvisid kaitsta. suur tänu, järgmisena proua Andres Pareja, palun suur tänu, härra president. kahe tuhande kolmandast aastast nõuame meie impordi hinnareeglite muutmist, seda on teinud parlament, aga ka liikmesriigid nagu Hispaania ja Prantsusmaa ning viimasel ajal ka Portugal. ettevõtjad nõuavad, et määrusest peetakse kinni praegusel hetkel on aga valitud täiesti vale hindade kohandamissüsteem, mistõttu liikmesriikide tollitulud on vähenenud näiteks Hispaania puu- ja köögivilja ning lillede kasvatajate liit on öelnud, et me võiksime lähtuda määruse artiklist viis, samamoodi on ka Olav öelnud, et et Äh, tomatite importimisel Marokost on esinenud nõuete rikkumisi. komisjon peab midagi ette võtma, samamoodi nagu ka liikmesriigid. juba kuusteist aastat nõuame me, et midagi tehtakse puu- ja köögiviljasektor äh, äh Murcia, Valencia, Andaluusia talunikud on puudutatud sellest probleemist ja meil on vaja midagi ette võtta, sellepärast et inimesed kannatavad. suur tänu, järgmisena kolleeg De Castro, ütleb härra president. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. põllumajanduskomisjon ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon äh, tegelevad praegu selle küsimusega ja sellega, ja räägivad sellest Maroko lepingust. nüüd aga jõudis Euroopa Parlamenti see pata-, pet-, petitsioon. Euroopa tomatikasõdajad kannatavad, nende tulud on vähenenud, köögiviljakasvatajate arv väheneb seetõttu, mistõttu me tegelikult tõesti muretseme nende talunike tuleviku pärast, talunikud kannatavad äh, sellepärast et ähm, nende positsioon on väga halb. me oleme praegusel hetkel nii majanduslikus kui ka poliitilises kriisis, seesama kehtib ka Magrebi riikide kohta ja me peame olema solidaarsed. suur tänu, järgmisena kolleeg Garcia Perez, palun. suur tänu, härra president. Hispaania puu- ja köögivilja ning lillede kasvatajate eksportijate liit äh, nõuab ja mina olen nendega nõus, et komisjon vaataks uuesti üle määruse artiklid, eriti mis puudutab hindade arvestamissüsteemi. üks kolmest meetodist tuleb kohe kindlasti kõrvaldada see on kõige suurem muutus, mis tuleb ette võtta, sellepärast et otse loomulikult valivad importijad sellise äh, meetme, millega neil ei ole vaja tollimaksu maksta. nüüd tuleb meil ratifitseerida uus kokkulepe Euroopa Liidu Maroko vahel ja Euroopa Komisjoni ülesandeks on äh, ette tulnud vead kõrvaldada me näeme, et impordihindade reguleerimine on väga tähtis ja kõik riigid ootavad seda ka meilt. suur tänu ja nüüd tuleme vaba mikrofoni vooru juurde, kõigepealt härra Lavia, palun. härra president, härra volinik, ma usun, et tänane arutelu mis on alguse saanud Febexi petitsioonist, toimub õigel ajal see on õige arutelu, arvestades, et parasel, praegusel hetkel arutab parlament ka kaubanduskokkulepet Marokoga. loomulikult tõstatatakse petitsioonis probleem ja on näha, et komisjon ikkagi ei ole veel sellele vastanud. parlament kutsub äh, komisjoni vastama sellele petitsioonile sisuliselt enne, kui äh, allkirjastatakse uus leping. me ei saa paluda, et Euroopa põllumehed maksaksid selle soovi eest äh, arendada vabakaubandust, äh, mis Euroopas on levinud. me peame kaitsma oma põllumajandussektorit, see ei puuduta ainult tomatite kasvatamist, vaid kõiki puu- ja köögivilju, vastu, äh, mida turu valimatu avamine tõsiselt kahjast, kahjustab. härra Panseri, palun. aitäh, president kriitika, mida täna hommikul on tehtud, on mõistetav, võttes arvesse petitsiooni, mis on esitatud ma arvan, et me peame tagama, et igasugused äh, lepingud Marokoga, mis puudutavad köögiviljakaubandust, oleksid piisavalt tasakaalus ja ei seaks Euroopa köögiviljatootjaid raskesse olukorda. tingimused peavad olema läbipaistvad ja see on see, mida me peame järgima suhetes Marokoga. ma kutsuksin komisjoni üles leidma lahendusi, mis ei kahjustaks põllumajandussektorit, vaid aitaksid äh, taastada poliitilised suhted Marokoga, äh, eriti arvestades olukorda Magrebis praegu. see on väga oluline põllumajandustoodete import, näiteks tomatite import on nende jaoks väga oluline teema ja ma arvan, et uus eh, Euroopa poliitika on siin ol-, oluline. härra Romeva, palun. ma usun, et äh, see asjade mittetõsiselt võtmine on äh, toonud kaasa ebasoovitavaid tagajärgi. ma saan aru poliitilisest olukorrast suhetes Magrebi, Magrebiga, Põhja-Aafrikaga äh,, aga ma saan ka aru nendest, kes ütlevad, et me ei peaks ratifitseerima lepingut. me peame analüüsima, kuidas asjad toimivad praeguse lepingu raames ja me peame välja ütlema, et äh, tomatid peavad sisenema Euroopasse samadel tingimustel, mida esitatakse kohalikele tootjatele ja kui me seda ei suuda tagada, siis me peame raamistiku üle vaatama me ei kaitse siin protektsionismi, vaid me kaitseme õiglast kaubandust. ja ka vastutustundlikku eh, tegutsemist. proua Gutierrez, palun. president, tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes mõistavad Vahemere piirkonna probleeme Hispaania delegatsioon ja paljud teised mõistavad, et äh, Murcia, Valencia ja Almeria piirkondadena on väga pettunud, sest komisjon ei austa olemasolevat lepingut. me oleme ka äh, Sahara taguse Aafrika immigrantide ja ka Maroko immigrantide sisenemispunkt Euroopa Liitu, me oleme puhvertsoon. praegusel majanduskriisi ajal aitame inimesi, kes töötavad Hispaanias ja kes saadavad äh, seal teenitud tasu koju Aafrikasse. komisjon äh, on küll lepingute kaitsja ja hoidja, aga ta peab kaitsma ka meie kodanikke. me ei tohiks äh, tekitada diskrimineerimist omaenda kodanike suhtes. härra Jaar, palun. suur tänu, härra president, Euroopa siseturg loodi selleks, et kaitsta Euroopa kodanikke ja tarbijaid, Euroopa tarbijatel on õigus äh, osta igalt poolt äh, ausate põhimõtete järgi toodetud tooted. nüüd see impordikvootid peavad seepärast vastama vähemalt kolmele kriteeriumile. esiteks, impordimäära tuleb kontrollida, see kehtib eh, eriti just äh, kvantitatiivsele poole, teiseks ka toodete kvaliteeti tuleb kontrollida ja see kehtib ka toote standardite kohta ja kolmandaks, Euroopa Liidu põllumajandustootjate huvisid tuleb arvestada. näiteks äh, äritehingud, mis äh, kahjustavad talunikke, tuleks lõpetada ja seepärast peaks komisjon väga kriitiliselt uue lepingu Marokoga läbi vaatama, seda kontrollime alles pärast seda, hakkame sellele alla kirjutama, suur tänu! suur tänu, härra Tonta. härra Tonta. aitäh, härra president. ma sooviksin tänada Hispaania tootjaid ja Tootjate Liitu, kes selle petitsiooni esitas, see on tõesti esitatud väga õigel ajal, juba kuid oleme me siin kojas püüdnud hoiu-, hoiatada Euroopa Komisjoni sellest ohust, hüved, eh, mida toovad kaasa sellised kahepoolsed eh, kaubanduslepingud. me oleme eh, loomulikult väga tundlikult jälginud arenguid Marokos. me tahaksime näha seda, et inimesed tõesti saaksid jääda oma kodumaale, Marokosse. see on parim võimalus selleks, et vältida mm, sisserändega kaasnevaid probleeme, aga kui komisjon ütles, et uus leping lihtsalt vaid konsolideerib olemasoleva olukorra, siis kui me vaatame Olavi raportit, eh, siis on näha, et see lahendus, mida soovitab Euroopa Komisjon, ei ole õige lahendus. lubage hoiatada veel komisjoni ühes küsimuses. Eh, eh, meile öeldi, et, et uus leping, Marokoga sõlmitav leping toetab ja aitab Maroko tootjad, aga kes nad on? Need on need suured Äh, massiivsed põllumajanduse ettevõtjad Marokos, mitte need väikesed põllumajandustootjad Marokos, kes kasu saavad sellest uuest lepingust, äh, sest vaid suured tootjad vastavad tingimustele, äh, mis on sätestatud Euroopa Liidu poolt. nii et rääkigem asjadest õigete nimedega. nii et palun, komisjon, ärge korrake vigu. suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Sefkovitš, palun palju tänu, härra president, kui lubate, siis alustan mõningatest arvnäitajatest, sest need on, kõlasid ka mitmete kõnelejate sõnavõttudes ja kommenteerin küsimusi hiljem. Euroopa Liidu tomatite import Marokost kasvas sada kaheksakümmend viis tuhat, saja kaheksakümne viie tuhande tonni võrra kahe tuhande eh, üheksandast kümnendani eh, kahesaja üheksakümne viie tuhande peale järgneval aastal. võttes arvesse tavapäraseid arenguid äh, köögivilja impordi osas võib öelda, et eh, import tõusis eh, kahesaja kolmekümne kahelt üle neljasaja tonni, tuhande tonni peale ning eh, Maroko osa kasvas seitsmekümne, vähenes seitsmekümne kuuelt, kuuelt viiekümne üheksa peale. kuus koma viis kuni seitse koma viis tuhat tonni puudutab just neid värskeid köögivilju ja nii edasi, siis need on näitajad, mida tuleb silmas pidada selliste arutelude käigus, mida me siin peame ja mis illustreerib probleemi nii-öelda ulatust. rääkides uuest lepingust, mida me kavatseme Marokoga sõlmida, siis meie komisjonis arvame, et see on tagasihoidlik, tasakaalus ja komisjon kindlasti astub samme tagamaks, et kõikidest tingimustest ja eeskirjadest peetakse kinni mis puudutab täiendavaid äh, koguseid äh, tariifimäärade alusel, siis äh, meil on kavas kinni pidada praegu kokkulepitust, see täiendav viiskümmend kaks tuhat tonni tähendab seda, et kakssada kaheksakümmend viis tuhat tonni läheb tariifikvoodi määrade all, alla. ehk endiselt on need kogused, mis lähevad erga omnis režiimi alusel käiku. rääkides veel teisest probleemist, äh, mis tõstatati, ehk äh, väited, et meie ei ole äh, ühtegi sammu astunud, see ei ole õige. me ei leidnud süsteemseid vigu, aga tähelepanu pöörati ühele juhtumile, mida Olav uurus, uuris, tegemist on ühe eraldiseisva juhtumiga Eh, mida uuriti ja eh, juba on alustatud eh, osaliselt tasumata tollimaksude tagantjärgi sissenõudmist ja mis puudutab fütosanitaarnõudeid, siis komisjon teeb kõik selleks, et tagada maksimaalse kontrolli värskete köögiviljade osas, mis sisenevad Euroopa Liidu turule. loomulikult ma saan väga hästi aru, et Euroopa Parlament peab silma peal tõesti põhjalikult äh, arengutel põllumajandusturgudel ja ma tahan teile kinnitada, et kui mõnel organisatsioonil on konkreetseid pettumi äh, juhtumeid teada, siis palun andke sellest koheselt teada komisjonile ja komisjon astub koheselt samme selleks, et, et äh, olukorda parandada. aitäh, volinik! aitäh kõigile, kes osalesid aruteludes, sellega on meil arutelud hetkel peatatud ja jätkame uuesti kell kaksteist.